many other uh, files and privacy files. So the Libe coordinators agreed on the 23rd of October that due to this tight deadline aga selle äh, probleemse tähtaja tõttu äh, on tööga tegeletud ainult inglise keeles, sellegipoolest on töö äh, väga oluline, aga nüüd palun annan sõna härra Boonile, et me saaksime kuulda temapoolset ülevaadet ja siis on võimalik seda ka arutada, Mihhail, palun. Thank you very much, Mr Chairman. aitäh. nagu te kõik teate, siis tehisintellekt on üks strateegilistest tehnoloogiatest kahekümne esimese sajandi tarbeks, seda nii globaalselt kui ka Euroopa Liidu tasandil. see on oluline ka Euroopa Liidu majanduse jaoks, see aitab toetada konkurentsivõime kasvu, ja ühtlasi see on ka oluline meie kodanike heaolule, kuivõrd on võimalik optimeerida tootmist, on võimalik kasutada neid vahendeid paljudes valdkondades, teisalt aga toimub justkui lahing selliste kitsamate ja laiemate stsenaariumide vahel kui jutt on näiteks tervisest, kui rääkida kõrgetasemelistest süsteemidest, mis aitavad näiteks äh, diagnoosida südamehäireid või mingisuguseid muid elu ohustavaid konditsioone, äh, kui jutt on näiteks energeetikast või ka nutiseadmetest, mida me iga päev kasutame, siis ma arvan, et see kõik kujutab endast midagi positiivset, aga meie mentaliteet Äh, keskendub ka ohtudele tööturul, mis on olulised seoses meie seisukohaga tehisintellekti suhtes. ehk siis selliste tehnoloogiate kiire areng, areng kujutab endast väljakutseid ja ohte, sellepärast et tehisintellekti väärkasutamine võib ohustada äh, ausaid inimesi, on võimalik, et kurjategijad õpetavad masinaid ründama, ehm, kasutama näiteks tarbijatele kättesaadavaid droone mingiteks rünnakuteks ning ühtlasi on ka teema eh, seoses ehm, sellega, kuidas tehisintellekti kasutatakse desinformatsiooni jagamiseks ning tõesti, tehisintellekti saab kasutada laialdaste tõhusate suunatud rünnakute läbiviimiseks, mis tähendab seda, et keskse tähtsusega on tagada selline holistlik, inimkeskne lähenemine, mis on seotud tehisintellekti arenguga ja asjakohase strateegia arenguga Euroopa Liidus. me peame vältima killustumist, me teame, et Prantsusmaal, eh, Saksamaal, Eestis, Soomes, ka Poolas tehakse tööd selle kallal, et paika panna omaenda strateegiad. aga killustumist tuleb vältida. see on meie turu eelis, see on ka meie eh, ühiskondlik eelis, et me suudaks välja töötada üle-euroopalise lähenemise kus Euroopa institutsioonid, liikmesriigid ja uurimisametid tegutsevad koos, et ühine seisukoht välja töötada. kahtlemata eh, tehisintellekti areng peab toimuma eh, põhi, eh, pidades kinni põhiõigustest ning eriti tuleb Ehm, austada andmekaitset eh, ja eh, eh, kõigi tarbijate julgeolekut, see on üks teema, teemadest, millele ma oma arvamuses olen keskendunud ning arvan, et see on oluline panus libekomisjoni poolt sellesse raportisse, mida koostab ITRE komisjon. räägin ka tehisintellekti kasutamise eetilistest külgedest. Äh, keskendun läbipaistvusele ja selgitatavusele, mis on väga oluline äh, algoritmidele äh, ja samuti õiglusele ja võrdsetele võimalustele. ilmselt teate, mida on õigust amet öelnud algoritmide ja samuti ka diskrimineerimisohu kohta, peame ka kõiki neid aspekte arvesse võtma. arvan, et see kuidas inimmõistus äh, äh, suudab mõista ja analüüsida tehisintellekti äh, süsteeme, on oluline see osa sellest, kuidas meie kaaskodanikud usaldavad tehisintellekti ja selle kasutamist. tarbijad peavad teadma, kuidas nende andmeid kasutatakse. Nad peavad olema, nad võimelised aru saama sellest, kuidas nad saavad kommunikeerida masinaga ning äh, ja ka peavad mõistma seda, kuidas masinad omavahel suhtlevad. Äh, praegu väga paljud küsimuse, et äh, räägitakse väga palju näiteks sellest, kuidas inimesed chatbot sidega suhtlevad ning aga Äh, need masinad ju ei paku iseennast välja, vaid äh, nad on inimeste poolt äh, välja pakutud süsteemid, see tähendab seda, et meil on vaja selgelt arusaadavaid reegleid, meil on vaja ka kontrollitavust silmas pidada, kui me räägime tehisintellekti väljatöötamist, peame olema kindlad selles, et inimesed suudavad masinaid kontrollida ja äh, Äh, arvamuses äh, räägin ka andmete kvaliteedist, äh, mida kasutatakse algoritmide väljatöötamisel. kui kasutatakse vähe kvaliteet, kvalitatiivset, vähe kvaliteetsed või aegunud viletsa kvaliteediga andmeid, siis on ka tulemused nõrgad, algoritmid peavad algoritme tuleb koostada, võttes aluseks kvaliteetset äh, viim-, äh, see hetke andmebaase. Äh, tehisintellekt on äärmiselt oluline, et selleks, et Euroopa Liidu standardeid peetakse, võetakse arvesse, nagu näiteks inimõigused, eetilised aspektid ja nii edasi, ootan edasist koostööd variraportööridega arvamuse edasisel koostamisel, aitäh! siin on muidugi väga paljud eh, eraeluga seotud eh, küsimused väga tähtsad. see raport on erakordselt eh, huvitav ning lähme nüüd kohe kolleegidele, kolleegide juurde. järgmisena annangi sõna härra Padarile, palun. lugupeetud kolleegid, tehisintellekt on äärmiselt võimas vahend, mis mõjutab meie tegevust igapäevaselt kuigi on väga oluline, et Euroopa jääks selles valdkonnas edusammude esirinda, on veelgi olulisem, et Euroopa juhiks just sellist tehisintellekti arengut, mis põhineb tugevatel eetilistel, ausatel ja läbipaistvatel printsiipidel. Euroopa Liidu üheks suurimaks väljakutseks konkurentsivõime säilitamisel on tagada tehisintellekti tehnoloogia kasutuselevõtt kõikides majandusharudes, ainult väike osa äriühingutest kasutavad digitaaltehnoloogiaid. 2017. aastal kasutas suurandmete analüüsi 25% Euroopa Liidu suurettevõtjaist ning 10% väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest. et neid arve tõsta, tuleb suurendada investeeringuid ning see on äärmiselt oluline kuid veelgi olulisem on, et need arengud tehisintellekti valdkonnas ei tuleks usaldusliku ja vastutustundliku keskkonna arvelt. tehisintellekti pahatahtlik kasutamine ohustab digitaalset julgeolekut ning sealjuures ka vähendab inimeste usaldust. seepärast on oluline, et tehisintellekti standardid ja meetodid põhinevad digitaalse eetika põhimõtetel ning austavad põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8 ning ka andmekaitse üldmääruse artikleid. Ma kavatsen sisse tuua muudatusettepanekud, mis täpsustavad veelgi privaatsuse ja eraelu austamist, eetika järgimist ning eelarvamuste eemaldamist algoritmide väljatöötamisel. Siinkohal sooviksin tänada raportöör härra Bonit väga hea tehtud töö eest ning jään meie koostööd ootama tänan teid. Thank you very much and Anna Gomes, please. järgmisena Anna Gomes, palun um,. I couldn't agree more with... ma olen absoluutselt nõus härra Booniga. Eh, see mis ongi kõige olulisem, on eetika, samuti eh, humanistlik lähenemine, inimkeskne lähenemine, eh, võttes arvesse, et masinad tegutsevad aina rohkem eh, nii-öelda iseseisvalt. küsimus on aga selles, kuidas me, me järele jõuame arengutele, sest muutused juba toimuvad ning mitte ainult Hiinas ei ole jah, Hiinas ei ole olemas äh, äh, sotsiaalse krediidisüsteem, äh, seda hakkab tekkima ka mujal, see on väga oluline mujal ma olen kuulnud ka näiteks, et Saksamaal on olemas selline firma nagu Creditec, mis soovib olla tarbija finantseerimise Amazon ning ta soovib näiteks arve, säilitada tagasimakse Ehm, eh, andmeid eh, ja ajalugu ning eh, ma olen kuulnud ka seda, et mõned ettevõtted kasutatakse näiteks selliseid andmeid ka selleks, et alustada tegevust näiteks Sahara-aluses Aafrikas. kuidas teeme kõik, saame teha midagi selleks, et need põhimured oleks äh, Eh, lahendatud, et eh, et eh, ei tekitataks ega sorti, igat sorti masinatega seoses uusi probleeme, võttes arvesse, et luuakse ka selliseid masinaid, mida saab väga vähestel eesmärkidel kasutada, nagu näiteks droonid. ja nüüd ma annan sõna komisjonile suur tänu, et meile sõna andsite. me oleme tõepoolest nõus sellega, et peame olema väga ettevaatlikud ja peame mõtlema selle peale, millised on võimalikud ohud ja millised on võimalikud kasud, see on ka osa meie strateegiast. kui soovime globaalset lähenemist, peame mõtlema nii positiivsete kui negatiivsete külgede peale. kui äh, mõtlete selle peale, et peame ka tehniliste uuringutega tutvuma, teadlastega kontaktis olema, see on oluline osa era- ja avaliku sektori koostööst, siis äh, äh, me, me tegeleme selle küsimusega pidevalt, näiteks seoses finantseerimissüsteemiga kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi juures, kuid põhimõtteliselt on tegemist multidistsiplinaarse valdkonnaga, nii et äh, et, et mitte selle ja sellepärast, et see on väga tehnoloogiline valdkond, tehniline küsimus ei saa, ei tähenda eh, ah, see seda, et muud nagu eetilised ja moraalsed küsimused välja jäävad. seega me lõime ekspertgrupi, et kõiki neid eh, aspekte arutada ning esindatud on seal erinevad eh, sidusrühmad teadlastest, seast, samuti tehnoloogiaettevõtete seast ning äh, oleme kaasanud ühtlasi ka kodanikuühiskonna esindajad. eesmärgiks eh, on eh, ühest küljest välja töötada eetilised eh, suunised ning teisest küljest on eesmärgiks anda ka poliitika ja investeerimissoovitusi. nagu punktis kuus öeldud, oleme välja töötanud ei, ei, alliance'i ning äh, äh, ole need, äh, see tähendab siis seda, et kasutatakse platvormi või foorumit, mis on kõigile avatud üle tuhande seitsmesaja registreeritud kasutaja, nii et ma kutsun teid üles sellega tutvuma ja osalema ka arutelus ning see kõrgetasemeline ekspertrühm kohtus kahekümnendal septembril ning nad avaldasid ka aruande selle kohta plat-, platvormil kõnelejal kadus mikrofon. mikrofon äh, ei tööta enam, ütleb ka esimees. Sorry <laughs> vabandust, ühesõnaga kõrgetasemeline ekspertrühm tegelesid, eh, eh, tegelesid vastutus eh, aruandluskohustusega, sellele saab ka keskenduda praeguses raportis, samuti keskendusid usaldusväärsusega. Nad leidsid, et tegemist on horisontaalse küsimusega, see on ka suunistes kirjas, samuti ka poliitika ja investeerimisnõuannete osas. mis puudutab tehisintellekti pahatahtlikku kasutamist, siis äh, me tegeleme selle küsimusega, äh, me tegeleme ka, äh, me uurime endiselt näiteks läbipaistvuse küsimust, see vajab veel lisatööd, meil on vaja sellist süsteemi, mis oleks turvaline ja usaldusväärne. see peaks tähendama siis seda, et tuleb koostööd teha arendajatega integreerijatega, et äh, veendunud olla selles, et kõik mõisteta, mõistaks äh, süsteemi eesmärki, et see oleks, äh, oleks juba algusest peale turvaline ja eetiline. see on meie praegu, meie jaoks praegu kõige suurem prioriteet. ja mis puudutab tehisintellekti Eh, pahatahtlikku kasutamist, eh, siis eh, tuleb mõelda ka selle peale, et tehisintellekti võib kasutada pahatahtlikult, aga selle abil saab ka võidelda pahatahtliku kasutuse vastu. näiteks kui tuvastatakse kummaliste mustrite kasutamist, siis on võimalik koheselt reageerida, näiteks puudutab see pangakaardi kasutamist. mis puudutab eraelu kaitset ja andmekaitset, siis loomulikult äh, on GDPR eh, loomulikult andmekaitsemäärus eh, kõige aluseks ja me loomulikult sooviksime eh, ka kasutada strateegiat, mis keskenduks tehisintellekti inimkesksele kasutamisele. teeme kõik selleks, et eraelu austataks ja mis puudutab äh, õiglust ja läbipaistvust, siis äh, see on samuti kõrgetasemelise töögrupi äh, tegevusprogrammis. ning äh, usaldus on loomulikult oluline, seega me soovime, et süsteem oleks mõistetav, see on oluline osa usalduse tekitamisest ning mis puudutab tehisintellekti allianssi, siis sellest ma rääkisin ja et süsteem peab olema läbipaistev, inimesed peavad aru saama, kuidas süsteem toimib nende tasandil, mis nende jaoks oluline on, eh, kui, ja nad peavad aru saama, et kui nad süsteemi, eh, süsteemi kasutavad, eh, siis nad peavad aru saama, kuidas nad seda kasutavad, need küsimused vajavad veel eraldi, eraldi edasist uurimist. meil peab, meil peab olema ka selline finantseerimisprogramm, kus me välja töötame andmebaase, mis äh, on äh, kontrollitav, äh, kus me saame garanteerida, et ettevõtted kasutavad neid andmebaase, et kasutavad häid andmeid. eetika küsimused on olulised Euroopa jaoks, me peaksime sellele keskenduma ning peaksime leidma võimalused neid põhimõtteid kasutada ja rakendada uue süsteemi väljatöötamisel, sellepärast teeme koostööd kõrgetasemelise ekspertgrupiga eh, ning eh, ka teie komisjoniga, võtame seda teemat väga tõsiselt ja oluline on ka see, et tuleb leida tasakaal määruse eh, reguleerimise ja kaitse aspekti vahel. peame äh, võimaldama eh, süsteemi eh, kasutada ja eh, see suudaks kasu tuua nii tarbijatele kui ka ettevõtetele. seega õige tasakaal on väga oluline, mitte ülereguleerimine. suur aitäh. ning kas kõrgetasemelises töögrupis on kaasatud näiteks DPA? andmekaitseosakonda või on kaasatud või mitte härra Boni ilmselt teab seda. sellele ei pea pikalt vastama. me ei, ma ei ole kindel, et meil on eh, andmekaitseamet ise, aga meil on palju eksperte, kes eh, on selles valdkonnas eh, väga tea-, väga sellest te-, valdkonnast väga teadlikult. no kõik teavad sellest väga palju, ütleb esimees jah, no isegi minu autojuht teab sellest midagi, ütleb esimees. härra Boni, kas te soovite midagi lisada? Eh, mm, see on tohutu panus eh, tööstusele, see on tohutu teema, aga võib-olla sooviksite midagi lisada, nii et kaheksas eh, november on viimane tähtaeg mm, ettepanekute esitamiseks. kõigepealt suur aitäh kõigile kolleegidele sõnavõtu eest. arvan, et see on väga oluline, me suu-, liigume kõik ühes suunas. Eh, olen avatud koostöö tegemiseks, sest eh, on väga tähtis, et me eh, võimalikult hea dokumendi saavutaksime. parlamendi koosseis hakkab oma tegevust kokku tõmbama, kui aga samas see raport tehisintellektist Äh, on selge sisuga, siis loob raamistiku tulevasele tegevusele selles valdkonnas poliitiliselt on see äärmiselt oluline. teiseks on oluline äh, ka killustamisest, äh, killustamisest hoidumisest rääkida ning äh, Eh, peame rääkima ka eh, eh, eraelu andmete kaitsest, isikuandmete kaitsest ning seda ei ole lihtne teha, kui me räägime samas ka eetilistest küsimustest. ma olen osalenud kohtumistel teadlastega, kes on osalenud kõrgetasemelistes töörühmades. Pole lihtne öelda, et kõik on selge, sest kui me äh, räägime eh, näiteks kultuurilistest mustritest, eh, ma ei taha olukorda keerulisemaks muuta, kui me räägime näiteks religioossetest mustritest, siis eh, siis mingites olukordades tekivad erinevused ja erimeelsused, me peame sellistest asjadest avatult rääkima. meie libekomisjonis peame tõstatama eetiliste küsimuste problemaatika ning peame selle nähtavamaks muutma ning peame ka äh, äh, tundlikuks, peame selgitama selle probleemi tundlikkust ka teistele. näiteks äh, USA-s tehnikaülikoolides on erinevad osakonnad, kus õpetatakse eetilisi küsimusi, see on samas väga praktiline kui me raporti lõppversiooni kallal töötame, siis peaksime mõtlema selle peale, kuidas äh, praktiliselt soovitada seda teemat, äh, kuidas praktiliselt seda teemat edasi arendada Euroopa Liidus. suur aitäh komisjonile äh, kommunikatsiooni selgitamise eest ja aitäh partneritele. arvan, et teeme edasi head koostööd, arvan, et see on väga huvitav teema, millega edasi tegeleda jah, need ei ole kõrvalised küsimused, vaid äh, keskse tähtsusega. väga olulised äh, lisandid sellele, mida teeb ITRA komisjon. suur aitäh. muudatusettepanekud tuleb esitada kaheksandaks novembriks. nii, kolleegid, ja nüüd lähme edasi päevakorrapunkti kuus juurde, mis on siis äh, väga erineva Eh, teemaga seotud eh, Cecil Kienge eh, koostatud raport sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomise kohta. ja Cecil on meiega, kas sa oled valmis? siis annangi sulle kohe sõna. aitäh. suur tänu, Claude. ma tänan komisjoni eh, ettepaneku eest. ma tahaksin oma kõneaega kasutada eh, põhiliste muudatuste eh, selgitamiseks, mille olen välja pakkunud sisserände kontaktametnike võrgustiku loomine ei ole uus mõte, sellest on räägitud kahe tuhande neljandast aastast peale ning äh, muudati ettepanekuid kahe tuhande üheteistkümnenda aasta äh, alguses ning äh, praeguse ettepanekuga tugevdab komisjon oma esma, esialgset ettepanekut, et suudetaks tõhusamalt Euroopa põhimõtteid ja eesmärke täita immigratsiooni valdkonnas ning esitasin sellega seoses muudatusettepanekuid eh, selle kohta, mis, kes on eh, eh, võrgustiku loomise kontaktametnik ning ütlesin, et see on isik, kes on saadetud kolmandasse riiki tegutsema immigratsiooniga seotud küsimustes ning ka siin soovisin välja töötada kolmanda mitte põhjaliku täieliku nimekiri, kirja, mis aga võtaks arvesse kõiki äh, pagulas ähm, näht-, äh, immigratsiooninähtuse erinevaid aspekte. Ähm, peaksime eelkõige mõtlema äh, kontaktide peale kolmandate riikidega, kus tuleb arvestada ka äh, kontaktidega peale ametivõimude kodanikuühiskonna esindajatega. tahaksin ühtlasi meenutada seda, et äh, kontaktametnikudel on äh, operatiivkogemused, äh, samuti kontaktid kolmandates riikides, mis on äärmiselt olulised, mis on väga kasulikud, mis aitavad ühendada, tihendada koostööd kolmandate riikidega ning samuti ka info edastamisega Euroopa Liitu e, ning muudatusettepanekutes selgitasin ka seda, e, millist tüüpi informatsiooni tuleb edastada, see puudutab riigi profiili, samuti ka millist tüüpi migratsioonivoogudega on tegemist, e, keskenduda tuleks ka, ka rahvusvahelise kaitse küsimust ning põhiõiguste austamist ja just põhiõiguste austamise osas keskendusin eelkõige eh, just sellele oma tähelepanu. esitasin ka muudatusettepaneku, mis on horisontaalse iseloomuga, mis eh, eh, täpsustab, et kontaktametniku tegevus võtab eelkõige aluseks põhiõigused, kaitse, eriti puudutab see kõige haavatavamaid inimesi ja liikmesriikide poolt äh, ametisse pandud kontaktametnikud peavad läbima spetsiifilise koolituse inimõig-, eh, inimeste õiguste kohta, nende haavatavuse äh, hindamise kohta, eriti puudutab see naisi ja alaealisi ning äh, samuti peaks olema tegemist alaealiste õiguste ekspertide ning soolise võrdõiguslikkuse ekspertidega Äh, lisasin äh, ka ühtlasi võimaluse, et Euroopa äh, Parlament, täites oma kaasmenetleja rolli, saaks osaleda vaatlejana nende kohtumistel. loodame, et komisjoni ja liikmesriikide esindajad ei oleks sellele vastu, sest meil on vaja võimalikult täpselt tutvuda kaheaastase tööprogrammiga ja keskenduda äh, ka erinevate võrgustike tegevusaktiivsusega. Äh, äh, loodan seega variraportööridega tehtavale koostööle ning äh, olen loomulikult avatud ka koostööle komisjoniga ning ootan huviga, et see ettepanek võimalikult kiiresti vastu võetaks. aitäh, Cecil nüüd variraportöörid ja Rahvapartei nimel Alessandra Mussolini, palun. tänan, president. leian, et äh, leian, et on hea, et soovitakse kontaktametnike äh, roll uue Euroopa tasandil äh, ning äh, raportöör Eh, on jätnud välja eh, kolm selle, eh, rõhutab, vabandust, kolmes erinevas lõigus seda küsimust. oluline on ka see, et kui osalik, kodanikuühiskond osaleb koostöös, kaasates ühtlasi ka vabaühendused, kuid punkt, mis minu arvates võib olla ohtlik ning mis raportööri sõnastuses eh, võtab rolli ära kontaktametnikult, sest eh, loomulikult eh, inimõigused, põhiõigused on äärmiselt olulised, nagu ka komisjoni põhjenduspunktis neli öeldakse, et on kohustuslik inimõigusi kaitsta, aga kui pidevalt viidatakse sellele, kui äh, Eh, eesmärkidest rääkimine jäetakse üldse kõrvale, siis eh, ei, see tähendab seda, et ei räägita midagi. Eh, ühesõnaga, et end jääb selline mulje, et inimesed, et need inimesed ei saa üldse tegeleda näiteks tagasisaatmisega. tundub nagu nad peaksid muutuma inim-, immigratsiooni kaasaaitajaks ja ning kui eh, need eh, samad ametnikud tulevad eh, liikmesriikidest ametnikest ja komisjonist, siis kokkuvõttes me muudame nende ametniku tegevuse täiesti vastupidiseks ettenähtule ning jätame kõrvale põhi, lähimuspõhimõtte äh, ning ähm, me anname neile hoopis teistsugused ülesanded. me räägime pidevalt äh, põhiõigustest, aga see tähendab seda, et äh, igas lõigus need äh, õigused tegelikult kaovad ära. seega ma kordan, et kui alguses, algselt võis toetada Äh, äh, teise, sellise superametniku koha äh, loomist, aga samas nende inimeste tegevuse funktsioonid on täielikult moonutatud ja seega ma ei, ei saa enam aru, mis oleks nende tegevuse tegelik eesmärk. aitäh. Alde variraportöör, rohelist variraportöör pole kohal ning Marie-Christine Vergier kas soovite val-, ALDE variraportööri esindada? Sofi räägib nüüd. Yes, thank you uh.... suur tänu. Natali Kriisbek, kes oli meie variraportöör, palus, et ma loeks ette tema avalduse, mis on prantsuse keeles. vabandan, et ma ei saanud täna kohale tulla, tänan äh, Sofit ehk siis mind tähendab kõneleja äh, minu äh, sõnade edastamise eest, aitäh Cecil Kiengele komisjoni ettepaneku edastamise eest äh, ning ma tänan Cecili muudatusettepanekute eest, sest need garanteerivad paremini põhiõiguste kaitset ning äh, laps, laste õiguste töörühma esindajana on mul hea meel selle üle, et äh, rõhutatud on alaealiste õigusi ning äh, amet, eriametnikke selle küsimusega tegelemiseks. nagu kolleegidki, olen täiesti veendunud selles, et selliste ametnike tegevus on äärmiselt oluline, nad peaks olema lahutamatu osa meie immigratsioonipoliitikast, nad peavad suutma tegutseda ka kolmandas riigis, et garantee-, kolmandates riikides, et põhiõigused garanteerida e. ning tahaksin paluda, küsida komisjonilt, mida arutati esimesel variraportööride kohtumisel, kas on ette nähtud lisamehhanismid, et äh, eh, et äh, kindlad olla selles, et ametid kasutavad side äh, kontaktametnike poolt edastatud andmeid. oluline on, et kõik platvormid esitaks informatsiooni, need oleks lihtsalt ühed paberilehed ning et Eh, ma tahaksin taaskord tänada raportööri tehtud töö eest, olen veendunud selles, et me suudame tihedat koostööd teha ja seda juba õige varsti, aitäh! suur aitäh, Sofi, Marie-Kristin, palun! tänan härra esimees. ma tahaksin tänada samuti Cecil Kienget, sest ma olen väga suurel määral tema ettepanekutega nõus. ma arvan, et, et see temaatika on äh, oluline, sest peab välja töötama holistilisema lähenduse migratsiooniküsimusele arvan, et äh, kõik kogemused kahe tuhande viieteistkümnendast, kuueteistkümnendast aastast aitab äh, eelkõige välja töötada holistilisem äh, immigratsioonipoliitika, aga ma ei sooviks, et see selles keskendutakse ainult problemaatilistele riikidele, mis asuvad Vahemerest lõuna pool. möödunud nädalal me saime ametlikud andmed liikmesriigide eh, pikaajaliste elamislubade eh, kohta kolmandat aastat juba on eh, ukrainlased need, kellele kõige rohkem elamislubasid jaotatakse viissada kuuskümmend kaks tuhat ukrainlast said elamisloa, ehk siis kas ei ole just nende näol tegu kõige suurema immigratsioonilainega praegusel hetkel, mitte ükski teine äh, riik ei ole nii äh, Äh, suure li migratsiooni liikumise päritolukohaks äh, ja meie vahime muudkui lõuna poole. mina esitasin äh, muudatusettepanekud, mis seda tasakaalustamatust arvesse võtavad ja ma tahaksin, et me ei oleks pidevalt keskendunud ainult lõunariikidele ning ma arvan, et me oleme Ceciliga täiesti nõus selles osas, kui on tegemist illega-, illegaalsete immigrantidega Eh, siis eh, seda sellepärast, et puuduvad eh, võimalused legaalselt Euroopasse jõuda, seega tuleb leida võimalusi aidata riike, kus ei ole legaalseid võimalusi, mul ei ole midagi ukrainlaste vastu, vastupidi. mul on hea meel, et neil on võimalik Poolas töötada ühesõnaga kaheksakümmend viis protsenti neist ukrainlastest töötavad Poolas. seega mul oleks hea meel, et me mõtleks ka selle aspekti peale ning äh, me peaks äh, üritama äh, globaalsemalt läheneda kogu immigratsiooni temaatikale ning äh, me eh, eh, vaatame saabujaid, peaks vaatama ka lahkujaid, eh, kui me räägime siin sadadest tuhandetest ukrainlastest, siis ma olen veendunud, minu meelest praegusel hetkel on, um-, elab Poolas umbes miljon ukrainlast, aga on kindlasti ka neid, kes tagasi lähevad, me ei vaata kunagi lahkujaid, me ei vaata ka eurooplasi, kes liiguvad ühest Euroopa Liidust riigist teise, kui me soovime informatsiooni selle liikumise kohta, siis tuleb välja töötada globaalne lähenemine ning arvan, et see e, selles osas võiks ka ettepanek olla kasulik. ma olen vist oma paberi ära kaotanud, siiski mitte. mul on veel üks küsimus, mis puudutab muudatusettepanekut, mille esitas Cecily ta äh, esitas äh, ka küsimuse, mis puudutab äh, tulevaste liikumiste plaani, ma tahaksin aru saada, mida see tähendab, ma sooviksin, et me mõtleksime selle peale, esitasin muudatusettepanekuid põhiõiguste kaitse ja kohta ning et andmed muudetakse anonüümseks, sest enamasti meil pole vaja nominatiivseid andmeid selleks, et hästi äh, mõista immigratsioonivoogusid ning mis puudutab dialoogi tugevdamist kolmandate riikidega, siis peaksime rõhuma sellele, et on olemas kolmandaid riike, kus austatakse inimõigusi ja teisi, kus mitte ning koostöö ja tugevdatud dialoog peavad ka seda parameetrit arvesse võtma. on riike, millega tugevdame äh, dialoogi ja koostööd immigratsiooni küsimustes, et mõista immigratsiooni sügavamaid põhjuseid ning selles osas on meil veel vaja põhjalikult järgi mõelda, et me mõistaks, äh, mis põhjustel äh, inimesed nendest riikidest lahkuvad. suur aitäh! enne kui annan taas sõna raportöörile, kas komisjon soovib ka midagi lisada? lühidalt Okay, briefly. Thank you. Yes, thank you. Thank you, Chair. Sorry, I was listening. aitäh! kuulasin prantsuse tõlget ja see pisut läks üle. Eh, nii, siin oli küsimus komisjonile. Eh, kohustus eh, tagada infovahetus platvormi kaudu jah, me oleme sellest rääkinud, et artikkel viis ja sõnas seal shall tagab tõesti piisavalt kohustuse ja garantii, aga komisjonil on midagi selle vastu, et tugevdada veel mm, seda aspekti, et julgustada liikmesriike tõhusalt platvormi kaudu infot vahetama. aitäh sellele küsimusele vastamise eest, Cecil, kas sa tahad kokku võtta? suur aitäh. tahaksin tänada kõiki teie panuse eest ning kindlasti üritame taas kord kohtuda, et meil oleks võimalik erinevatest äh, küsimustest, mis tõstatati. ja ühele punktile ma juba keskenduksin, mis puudutab inimõigusi arvan, et see, mida dokumenti me ei ole veel lisanud, meie eesmärgiks ei ole sugugi eh, eh, sisu tühiseks muuta ametnike tegevus, vaid minu meelest lihtsalt inimõigused ei saa kuidagi lahku tõsta eh, immigratsiooniküsimustest ning üritasime seda rõhutada, sest see on väga tähtis. ning kui äh, näen seda teksti, siis minu jaoks on selge, et inimõigused eh, on põhjenduspunktina eh, ainult ära mainitud ja mina sooviksin sellele teemale rohkem tähelepanu pöörata, aga põhisisuline pool jääb ikka samaks ning eh, mis nüüd puudutab rollide EAS-, jagamist EAS-, tiilu eh, vahel, siis eh, eh, erinevus on näiteks selles, et ametnike arv on Eestis väga väike ja nad ei saa ka tegutseda igal pool. ja lõpetuseks ütleksin küsimuse, lõpetaksin küsimusega. mul on hea meel ka sellega seoses, mida ALDE fraktsioon on öelnud. mulle meeldis see, mida ALDE esindaja ütles, meie jaoks on samuti oluline alaealiste kaitse, see ka rõhutab, eh, minu jaoks on oluline just kõige nõrgemate kaitse eh, ning eh, Mari-Kristiin rääkis lähetusest, mina esitasin muudatusettepanekuid, pöörates tähelepanu sellele, et on inimesi, kes Agadeshi, kes Eh, kuhu need inimesed saaksid eh, minna. me peaksime mõtlema globaalselt, peaksime mõtlema selle peale, kuhu eh, need inimesed saaksid pöörduda. seega minu meelest oleks hea, kui teaksime, millised kavatsused neil inimestel on. üritame mõelda selle peale, kuidas see teema sisse viia, et äh, Eh, et mitte lasta inimestele, eh, kahtlastel isikutel liikuda ühelt Euroopa riigist teise. suur tänu, Cecil, selle töö eest, mida sa oled teinud. suur tänu ka variraportööridele ja edu eda-, eelseisvatel kohtumistel. üheksateistkümnendaks novembriks tuleb esitada muudatusettepanekud. suur tänu kogu tehtud töö eest nii et kallid kolleegid, saame pisut varem asuda järgmise teema kallale, kui raportöörile sobib. ja äh, see puudutab viisa infosüsteemi äh, reformi ettepanekut. Carlos, kas sa oled valmis? kui jah, siis saabki sõna kohe raportöör Carlos Coelho tutvustamaks oma raporti projekti suur tänu, lähen portugali keelele. nagu te teate, eh, ma korrutan ikka ja jälle, et Schengen ja liikumisvabadus on Euroopa integratsiooni edulugu ja ma meenutan, et sellega käivad koos meetmed, mis garanteerivad julgeoleku meie ühistel piiridel ja politseijõudude koostöö meie piires. Schengen ja liikumisvabadus aga nõuavad ühist tegevuspoliitikat ka viisade valdkonnas, tagamaks vabaduse ja turvalisuse nii et igaüks, kes ületab meie piire kas külaskäiguks või et õppima tulla või tööle tulla, eh, kuulub selle poliitika alla. ja see kõik seondub ka viis temaatikaga. Ehm, jah, kui me viisasid väljastame, on tähtis, et hoitakse ära eh, meelepärase viisa väljastamiskohtade otsimine, viisa shopping ja piirivalve, konsulaarametnikud ja politsei kõikjal Euroopas eh, tegeleb nende teemadega eh, kõikjal. Eh, ja viisa infosüsteem kajastab lühiajalisi turismiviisasid, siis kuusteist miljonit viisat anti välja aastal kaks tuhat kuusteist, aga Schengeni territooriumil ei tule mitte ainult turistid, töötajad, ärimehed, õppurid, teadurid, inimesed, kes tulevad oma perede juurde, külastavad samuti Euroopa Liitu ja kõiki kajastab ka VIS süsteem. aastal kaks tuhat seitseteist, eelmisel aastal Eurostat ütles, et üks miljonit isikut tuli Euroopasse tööle. üle kaheksasaja tuhande tulid külla, üle miljoni tulid õppima Äh, aga väga paljud neist ei kajastu mitte üheski andmebaasis. Anna Koomes juhtis tähelepanu äh, puudustele, äh, mida kohtavad näiteks teadurid, kes tulevad Euroopa Liitu Schengeni alale ja rääkis ka nendest kuldsetest viisadest, mis ei ole näiteks viisasüsteemis ja mida ei kontrollita. siin me tahame muudatusi. kui mõni Kanada kodanik tahab tulla elama Euroopa Liitu, siis tema viisa oleks juba süsteemis. ükskõik siis, kas ta tahab elada Belgias, kus elab tema Hispaaniast abikaasa ja kõik eh, kõik, kes on süsteemis, omavad õiguspärast äh, viibimise alust Euroopa Liidus, aga mm, tähtis on, et need, kes tahavad pikemaks ajaks jääda äh, meie territooriumile, teeksid läbi samasuguse kontrolli nagu praegu turistiviisa omanikud. Äh, nii et kõik räägid viisasid mm, antakse välja nii, et järgitakse ka proportsionaalselt ohutuskontrolli. kõik peab olema kooskõlas põhiõigustega. aga me tahame sellist struktuuri, mis võimaldab ka äh, käsitsi läbi vaadata taotlused, samas tuleb järgida elu, eraelu puutumatust ja konfidiaalsuse põhimõtet ja me kasutame ühtset kontaktpunkti, mis Schengeni kohaselt peab juba niikuinii igal liikmesriigil olema. teiseks, Schengeni kontrollid peavad olema süstemaatilised ja põhjalikud ja tuleb läbi viia enne viisa väljaandmist ja ei ole mõtet selles, et pikaajalised residendid peavad ka läbi tegema eh, selle kontrolli, aga alles pärast, kui viisa on välja antud. ei, kontroll peab toimuma enne. ma olen alati öelnud, et Euroopa Liidul on vaja eh, selliseid suuri andmebaase nagu VIS ja SIS ja selle reformiga me suudame nende andmebaaside potentsiaali maksimeerida ja kaitsta Schengenit ja liikumisvabadust. ja tähtis on, et meie reageering oleks kiire, protsessid oleks turvalised ja kindlasti peab taotlust läbivaatamise suutlikkus tõusma. ja see on tsentraliseeritud süsteem, mis meil saab olema, me teame, et küber eh, kuritegevus kasvab kõikjal maailmas. kesksüsteemidega on olnud probleeme liikmesriikidel ja tähtis on, et varundataks ja ohutusmeetmeid, turbemeetmeid tugevdataks. Need on liikmesriikide pädevuses olevad ülesanded. sama puudutab EU-liisat. mis tahes meede peab omama ajakava ja oma eelarvet komisjoni ettepanek ei räägi ajakavast ega ka reformi läbiviimise tingimustest. minu arvates see ei ole vastuvõetav, on vaja tugevdada kontrollimehhanisme ja parlamentki saab oma sõna siin öelda ja samuti komisjonil peab olema aruandekohustus. samas peab olema ette nähtud Äh, kaks aastat selleks ja mitte ei tohi komisjonile anda ja liikmesriikidele anda vabu käsi. mina oma raportis tegin omapoolsed ettepanekud, nüüd ootan kolleegide arvamusi, et üheskoos me kujundaksime välja Euroopa Parlamendi seisukoha. tegemist on keerulise ettepanekuga, ma ei eita seda aga meie ametisoleku aeg siin lõpeb ja läbirääkimised tuleb kiiresti läbi viia. meil on juba terve rida tehnilisi kohtumisi aset leidnud komisjoniga ja Euroopa ametniga ja kahekümnendal novembril äh, toimub meil ka variraportööride järgmine kohtumine. suur tänu, Carlos, suur tänu selle suure töö eest, mis sa oled teinud niivõrd tähtsal teemal. nüüd variraportöörid. Birgit Sippel võtab sõna Peeter Niedermülleri nimel, kes on variraportöör. palun, Birgit. suur tänu, kõigepealt ma tänan komisjoni ettepaneku eest ja eriti härra Coelhot äh, raporti projekti koostamise eest. see on hea lähtepunkt meie silmis äh, ja alusaruteludele. meie variraportöör Peeter Niedermüller ei saanud täna kohal ise olla ja ma viitan mõnedele aspektidele. meil oli mõned reservatsioonid, mis puudutab vajaduste proportsionaalset ka pikaajaliste viisade ja äh, elamislubade omanike andmed panna viis infosüsteemi sisse ja samuti mm, see, et laste näpujälgede võtt mis eh, iga on alanenud nüüd samuti juurdepääs õiguskaitseorganitele ja suhe koostalitusvõime ettepanekuga. me teeme ettepanekuid, et eh, neid aspekte veel paremaks muuta raportis. aga me teeme kindlasti konstruktiivset koostööd ettepanekuga, raportööriga ja üritame lahendada koos veel lahendamata küsimused. suur tänu. nüüd edasi. proua Veršia, palun. ja Anna ka, aga kõigepealt Anna well.. ma tänan, minagi tänan. Carlos Coelhot. certamente tem sido feito suur tänu nende ettepanekute eest. ja Schengeni töörühm on ka ettevalmistavat tööd juba teinud. mul on suur hea meel, et minulgi oli võimalus selle grupi töös osaleda. suure huviga ma märkasin, et ettepanekud kuldsete viisade kohta on ettepanekus sees ja see on ülioluline meede, see on minimaalne meede, mis tagab turvalisuse ja ka võrdsuse. tähtis on, et kuldsete viisade andmedki oleksid süsteemis, aga mul on ka küsimus, terve rida riike kohaldab kuldse viis, kuldset viisat ja samuti perede taasühendamise põhimõtted. perekonnad, mis kuuluvad kuldse viisa alla, tuuakse pereliikmed ka. kas te räägite ka sellest oma ettepanekust, ettepanekus ja veel? üks aspekte Eh, mida meie Schengeni seire töörühm ka on arutanud, on järgmine, on eh, keeruline teema, eh, riikide viisad. komisjon pea üldse ei kontrolli statistilisi andmeid selle kohta, näiteks Malta ja Liibüa juhtum. kui Malta sulges oma saatkonna Liibüas, ei mm, peatanud see eh, eh, eh, Malta viisade müüki. ja Malta viisaga saab istuda parvlaevale ja liikuda kuhu iganes Schengenis. ja tekib äh, julgeolekuprobleem, keegi ei kontrolli seda, isegi statistikat selle kohta ei ole. nii et milline oleks teie ettepanek sellise olukorra lahendamiseks, nagu ma äsja kirjeldasin? kui keegi rohkem sõna ei küsi, siis ma palun, Carlos, äkki sina tahad kokku võtta? First, and then I'll ask you to conclude. Does the Commission want to add anything? komisjonil on midagi lisada? suur tänu, tere õhtust, suur tänu raportöörile ja saadikutele, kes tervitasid komisjoni ettepanekut, jah, eh, viisasüsteem on väga tähtis, eh, me tahame harmoneerida oma viisapoliitikat. kuusteist miljonit Schengeni viisat antakse igal aastal välja ja üks miljon tehingut toimub Eh, nii et VIS infosüsteem on midagi, mida komisjoni arvates saab veel täiustada ja see ongi meie ettepaneku eesmärk ja koos riiki sisenemise ja riigist väljumise süsteemiga ETIAS-ega koos me paremini mm, screen ime neid, kes tulevad üle meie välispiiride. nüüd VIS-i infosüsteemi öö, arendamine toimub jah öö, nii et täielikult arvestatakse koostalitlusvõimet äh, teiste äh, süsteemidega. ja me tervitame seda, et raportöörgi toetab seda, et äh, VIS-i läheksid sisse ka elamisload ja pikaajalised viisad. me saame aru, et on erinev lähenemisviis, kus peaks kõike kontrollima. nii et oot-, ootame edasisi arutelusid sel teemal ja juba kolmepoolsetel siis konkreetsemalt liigume edasi ja loodetavasti kõik edasiliikumine toimub veel teie ametisoleku ajal. aitäh, Carlos, lõppsõna. suur tänu, kallid kolleegid, suur tänu hea koostöö eest selle tähtsa teema kallal nüüd Anna Komese tõstatatud küsimused. mina oma raportis eh, jah, teen muudatusettepanekud komisjoni ettepanekusse eh, ja olen sõnastanud juba selle, et ka pereliikmed oleksid hõlmatud. nii et see esimene mure, mille Anna Kommes tõstatas, on juba minu ettepanekus kajastatud. ja teie mure ka statistika pärast ja riik, riikide viisade pärast. jah, me tahame kohustada liikmesriike kontrollima öö, öö, just julgeolekukaalutlustest lähtudes selliseid viisasid ja mõtleme selle peale, kuidas määruses täpselt seda kajastada. jah, on vaja võtta võtta äh, probleemi äh, probleem likvideerida kohe alguses, ei ole mõtet kontrolli teostada pärast seda, kui viisa on välja antud, ikkagi äh, enne viisa väljaandmist peab kontroll toimuma. nii et ma loodan teie toetusele selles küsimuses ka. aitäh, Carlos. jah, see on meie komisjoni peamine töö nende asjadega tegeleda ja suur tänu tubli töö eest. suur tänu ka variraportööridele. ja uus tähtaeg on seatud muudatusettepanekutele kolmeteistkümnendaks novembriks. üheksas oli enne. nii et suur tänu raportöörile ja teistele, kes rääkisid. võime edasi minna kaheksanda päevakorrapunkti juurde kusjuures oleme natuke ajast ees, ehk siis eh, tahaksin teada, kas raportöörid on juba valmis praegu tegutsema, mis tähendab ka seda, et äh, saame natuke puhata enne hääletamist, aga kui raportöör on nõus, siis võime tõesti natuke varem alustada järgmise päevakorrapunktiga, mis puudutab arvamuse projekti seoses põhiõiguste harta rakendamisega. raportöör härra De Jong tutvustab meile oma arvamuse projekti. palun, härra De Jong. Uh, aitäh, esimees. ütleksin, et selles arvamuses tundsin, et tähemärkide arvu piirang oli mulle natuke äh, vastumeelne, võttes arvesse seda, missuguse teemaga on tegemist. ja teiseks, kui vaadata seda, mida AFCO on juba teinud, kes on peamiseks komisjoniks selle teemaga, eh, neil on palju töödokumente, pikk ajakava olnud, palju kuulamisi, ma olen proovinud seda kõike üksikasjalikult jälgida. kui rääkida pädevustest, siis niivõrd ei puuduta see hartat liikmesriikide kontekstis, vaid pigem on see seotud Euroopa Liidu institutsionaalse seisundiga ja olengi nendele teemadele keskendunud. ühtlasi olen proovinud lähtuda sellest AFCO valitud lähenemisest, et kõigepealt korraldati väga huvitav uuring mitmete valdkondade suhtes mis on ehk vähem tähelepanu saanud kui mõned teised tä-, valdkonnad ning ka raportööri töödokumendid pööravad teatud asjadele tähelepanu, näiteks see, kui palju täheldatakse lisaks hartale näiteks sotsiaalhartat, lisaks sellele, et on olemas juba sotsiaalsammas ja nii edasi. teiseks, küsimus sellest, missugune suhe ja missugune mõju on hartal nii sotsiaalsele kui majanduslikule valitsemisele. uuringust, AFCO komisjoni uuringust on päris palju andmeid selle kohta võimalik leida. ja kolmandaks, harta rakendamine Euroopa Liidu ametite poolt. neljandaks, küsimus selle kohta, missugused õigused, missugused äh, kaebeõigused on isikutel ka äriühingutel, kelle ettevõtlusega seotud põhiõigusi on kuritarvitatud. ja viimaseks küsimus Euroopa Liidu rahalistest vahenditest. peab ütlema, et ka seda teemat on AFCOs arutatud ja selle kohta siis peaks ikka meiegi midagi ütlema. olen teinud isegi mitu muudatusettepanekut ja kutsun üles ka variraportööre sama tegema, sellepärast et tegelikult öelda on palju rohkem, kui siin viie lõikega oli võimalik teha. mõned asjad, millele tähelepanu pöörata, on kindlasti inimõiguste alane mõju hindamine, mitte ainult komisjoni seadusandlike ettepanekute puhul, mida vahepeal jah, sellist hindamist tehakse, aga ma arvan, et selline hindamine peab muutuma süsteemseks ning kui rääkida välislepingutest, siis tegelikult sageli puudub meil süsteemne lähenemine seoses mõju hindamisega põhiõiguste kontekstis, siis ametite lõikes saame ilmselt teha rohkemat kui see, mis praegu raportis tehtud on. natuke soovut-, soovitati, seda tegi vist Põhiõiguste Amet, et oleks hea, kui otsus või määrusega äh, millega see amet loodi, et kui seal oleks sõnaselge viide hartale ja sellele, et hartast tuleb kinni pidada. üldiselt ametid, mitte ainult need kaks ametit, mida ma raportis mainin, aga üldiselt Euroopa Liidu ametitel peaks olema oma käitumisjuhend ja oma põhiõiguste strateegia olukordadeks, kus on võimalik või vajalik ühel või teisel viisil tegutseda seoses inimõiguste rikkumisega. ehk siis see on lähtekoht ja ma loodan, et see arvamus muutub veel sisukamaks kui praegu. aitäh, härra De Jong! ja ma tõesti natuke kohmakalt alguses ütlesin, et asi puudutab harta rakendamist Euroopa Liidus, ütleb härra Murash, loomulikult puudutab see Euroopa Liidu institutsionaalset raamistikku. jah, ma isegi ähm, tundsin, et see on päris põnev teema, ma mõtlesin, et, et kuidas äh, harta liikmesriikide suhtes kehtib, aga jah, kui me räägime raamistikust ja ametitest, siis on see palju mõistetav, ma saan suurepäraselt aru, mida te silmas pidasite, ma näen seda arvamust nüüd siin paberil ja tõesti, tegemist on sellise institutsionaalse küsimusega, tõesti, see ülesanne on ka päris keeruline, aga te olete sellega hästi hakkama saanud, nii et aitäh teile taaskord võib öelda, et tegemist on meie komisjoni hea arvamusega. kontrolliksin, kas äh, on sõnasoovijaid. Roberto Metsola, palun. aitäh, ma asendan Barbarat, kes on Rahvapartei variraportöör, ta jättis mulle juhised, mille nüüd ette loen. aitäh äh, härra De Jongile tehtud töö eest selle arvamuse kallal AFCOs ei ole lõplik raport veel valmis, aga saab lähtuda töödokumendist raport pöörab tähelepanu hartale kui õiguse esmasele allikale ja seda Euroopa Liidu ametite kontekstis. libe komisjon on näidanud üles oma rolli täitmist ehm, inimõiguste kaitsel siin, arvamus on tasakaalus, see lähtub lepingute asjakohastest punktidest, Barbara paari küsimust soovib raportööriga kahepoolselt arutada ja Rahvapartei teeb mõningad muudatusettepanekud teatud sätete tugevdamiseks ja ka tasakaalustamiseks. ühtlasi me ei saa toetada seda, et MFF kaks tuhat kakskümmend üks äh, tingimuslikkus äh, kajastuks kuidagi põhiõiguste lõikes ja see mõte tuleb ka meie muudatusettepanekutest välja. aitäh, Roberta, et asendasid proua Mateerat, kas on veel sõnasoovijaid või kas keegi soovib äh, sotsiaaldemokraatide äh, nimel, Kristiin Rõvo-Tonefoi, palun? Brigitt? Ähm, jah, aitäh ja vabandust äh, sellepärast, et kolleeg ei saa kohal olla, ütleb proua Sippel, ehk siis loen ette tema kommentaarid Kristiin ütleb, et ta soovib tänada kõigepealt raportööri härra De Jongi tehtud hea töö eest olen nõus tema majanduslike ja sotsiaalsete kaalutlustega. harta sotsiaalsetele sätetele pööratakse piisavalt tähelepanu seoses liidu majandusliku juhtimisega, aga sellel on tegelikult märkimisväärne mõju sotsiaalsetele õigustele, mis on kirjas hartas, näiteks õigus haridusele, õigus sotsiaalsele turvalisusele ja seda tuleb arvesse võtta. ühtlasi toetan taotlust kõneluste kiirendamiseks seoses ähm, põhiõiguste hartaga liitumisega ning ähm, artikkel viiskümmend üks ütleb, et harta kehtib ainult siis, kui liikmesriik rakendab äh, Euroopa Liidu õigust, aga tegelikult kohtupraktika ja teisedki instrumendid on olukorra muutnud segasemaks ning seda artiklit tuleks tegelikult täpsustada sest lõppastmes aitaks see liikmesriikidel põhiõiguste täitmist paremini tagada. viimaseks, harta positiivsed kohustused, mis võimaldavad võtta proaktiivseid meetmeid, on tervitatavad. keskse tähtsusega on see, et tegutsetaks kohe, kui põhiõigused ohtu satuvad. teema on tehniline, aga sellegipoolest tuleb kasutada seda võimalust saata tugev poliitiline sõnum justiitsministrite koosolekul Luksemburgis paar nädalat tagasi tõkestas Poola nõukogu järelduste vastuvõtmise seoses inimõiguste olukorraga Euroopa Liidus. ja see on tõesti pretsedenditu sündmus, meie põhiväärtused on sattunud ohtu, ootan koostööd variraportööride ja raportööriga. aitäh, Birgit kas on veel viimaseid sõnasoovijaid? ma arvan, et ma saan öelda väga lühidalt, ütleb härra De Jong, et ma ootan muudatusettepanekuid ja seal nende esitamise tähtaeg, kui ma ei eksi, on juba õige pea. kaheteistkümnes november, ütleb härra Moraes, kell viis õhtul, seitseteist null null. just eh, selliste tähelepanekute eest makstaksegi mulle kõvasti, ütleb härra Moraes. tegelikult olen väga tänulik ähm, selle eest, et kui meie ametiaeg on nüüd lõppemas peatselt, siis jah, isikud, parlamendiliikmed on vahetevahel siit puudu, see on arusaadav, aga on hea, et koordinaatorid ja kolleegid siiski neid mõtteid äh, edastavad meile ja tänan ka äh, personali, kes neid dokumente ette valmistavad vastasel juhul me ei kuulekski midagi arvamuste ja raportite projektide kohta, kas, kas anname sõna nüüd komisjonile, Barbara Nolan on kohal komisjonist, Barbara, kas te soovite sõna? kui te soovite, siis palun. jah, aitäh, esimees, ka meie tervitame seda arvamust, õnnitleksime härra De Jongi, raportööri, ka meie oleme samal seisukohal, et eesmärk seisneb ju selles, et harta oleks paremini tuntav, nähtav, et seda kasutataks rohkem Euroopa Liidus, et seda teeks nii Euroopa Liidu institutsioonid kui ka liikmesriigid ja kodanikuühiskond laiemalt. olgu öeldud, et konventsiooni lõikes on asjad taas käima lükatud, arutelud on toimunud nõukogu töörühmas ja tõesti, midagi liigub selleks, et oleks võimalik edusamme saavutada, sest seda võib pidada headeks uudisteks meie poolt tänasel päeval ja ootame edasisi arenguid ja arvamust oma lõplikul kujul. aitäh, Barbara, ja tore on sind siin jälle näha ning aitäh härra De Jongile arvamuse eest muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheteistkümnes november. nüüd aga, kolleegid, teeme pausi kella seitsmeteist neljakümne viieni, kuivõrd siis algab hääletus. täpselt seitseteist nelikümmend viis, praegu aga paus, aitäh teile! või jah, härra esimehel kadus mikrofon, kui ta veel soovis midagi öelda colleagues, we begin in three minutes. Thank you head kolleegid, alustame kolme minuti pärast ja tuleb elektrooniline hääletus kaartidega. oh sorry <laughs> don't need to give anyone else a shock uh,. Colleagues uh,. We... head kolleegid, alustame hääletusega. olenemata sellest, kes on kohale jõudnud, kuna aega läheb palju. head kolleegid, meil on neli hääletust pluss veel üks hääletus, mis puudutab Äh, narkootikumide seirekeskust. Need neli esimest neist on suhteliselt pikad hääletused, sest kompromissi on vähe ja vabandan juba ette, sellepärast et ähm, aega läheb nii kaua. jagame need tänase ja neljapäeva vahel, aga üks suur fraktsioon neljapäeval ei ole kohal, ehk siis härra esimees vabandab taas kord, et esmaspäeva õhtul nii pikalt hääletatakse, aga kui kõik keskendume, siis töö sujub nii kiiresti kui võimalik. hea uudis on aga see, et ähm, palju tööd Strasbourgis järgmisel nädalal ei ole, noh, liibekomisjonis äh, väga häid uudiseid ei olegi, kuivõrd mandaadi lõpuni on palju tööd teha, aga noh, seegi. aga alustame siis esimesest, raportöör ei ole küll kohal, aga alustame siis MFF-iga seotud ähm, teemast, mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi võttes arvesse kitsast ajakava ja tööhõivekomisjoni tegevust, tuli tegutseda väga kiiresti, siinkohal ka tunnustan raportööri ja variraportööre tehtud töö eest, kollektiivse töö eest, raportööri jah, pole kohal, minu suunas lehvitatakse. jah, ma tahtsin öelda, et ma unustasin oma kaardi maha, kas ma saaksin hääletada tõstes kätt? okei okay,, could I make a suggestion? kui tohin midagi soovitada, kuivõrd see on nüüd kõige keerukam hääletus, kas sa saad äkki saata kellegi oma kaardi järele, see on vist kolmandal korrusel ja senikaua, kuni kaart ära tuuakse, me siis pöörame käega hääletamisele tähelepanu, jah. aga kas kõigil teistel on elektrooniline kaart olemas? kui ei ole, siis vaat või see on teil ka olemas, selge. kui ei ole, siis palun öelge ausalt välja, siis on võimalik täpselt hääletustulemusi talletada. no paistab, et kõigil on olemas. aga nagu öeldud, läheme siis hääletuse juurde. mis puudutab määruse ettepanekut, Sotsiaalfond pluss. ja kõigepealt kompromiss kaksteist, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, hääletus on alanud. Closed. lõppenud, vastu võetud. kompromiss neliteist, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud, kompromiss viisteist, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud, kompromiss kuusteist, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek sada kolmkümmend kolm, ei siiski. vabandust, ütleb härra esimees, kompromiss seitseteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud. kompromiss üheksateist, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend, hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud, kompromiss kakskümmend kolm, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend neli, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend neli, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. sada kuuskümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend seitse, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek sada kuuskümmend viis, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud, muudatusettepanek sada seitsekümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks, hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud, kompromiss kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud sada seitsekümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud sada seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek sada kaheksakümmend viis, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud sada kaheksakümmend kuus, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud sada kaheksakümmend seitse, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud, sada kaheksakümmend kaheksa hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud, sada kaheksakümmend üheksa hääletus on alanud. lõppenud, tagasi lükatud, muudatusettepanek nelikümmend kolm hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaks, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud. nelikümmend viis, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud. sada üheksakümmend üks, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaks, hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud sada üheksakümmend kolm, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud sada üheksakümmend neli, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kuus, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud nelikümmend seitse, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud sada üheksakümmend viis, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud sada üheksakümmend kuus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud, nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud kompromiss kolmkümmend kolm, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud viiskümmend kaks, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud sada üheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud, lisad sada üheksakümmend üheksa, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud plokina kakssada ja kakssada üks, hääletus on alanud, lõppenud tagasi lükatud. plokina viiskümmend kolm ja viiskümmend neli hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kakssada kolm hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. plokina viiskümmend viis ja viiskümmend kuus hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud, plokina kakssada neli ja kakssada viis, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. plokina viiskümmend seitse ja viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud plokina kakssada kuus ja kakssada seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. edasi viiskümmend üheksa, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud, kuuskümmend, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud põhjenduspunktid kuuskümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kuuskümmend kaks, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend kolm, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend neli, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud kompromiss üks, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud seitsekümmend, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud lõppenud tagasi lükatud. seitsekümmend üks, seitsekümmend kaks on identsed ja kaks on ka, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss kaks, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss neli, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud kaheksakümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. kuus, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud, kaheksakümmend kolm hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud, kompromiss viis, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud, kompromiss kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kaheksakümmend üheksa hääletus on alanud lõppenud, tagasi lükatud, kompromiss seitse, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud kompromiss seitse A, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, hääletus on alanud, lõppenud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 lõppenud, vastu võetud sada üheksa, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud kompromiss üksteist, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud. kas saame nüüd plokina võtta sada neliteist, ei saa, ütleb härra esimees, siiski proovisin, sada neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud sada viisteist, hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud, neliteist, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud viisteist, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud kuusteist, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud sada kuusteist, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud sada seitseteist, vas- äh,, hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud seitseteist, hääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud sada kaheksateist, hääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud kaheksateist, hääletus on alanud ja lõppenud, vastu võetud. ja nüüd nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ning see on vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, seitse vastu. kolleegid, kas keegi tahab teha pausi, siis palun andke märku, muidu läheme järgmise hääletuse juurde, mis puudutab Digitaalse Euroopa programmi loomist perioodiks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse. raportöör on kolleeg Lennart, kas te soovite sõna enne hääletust, vist mitte ehk siis läheme muudatusettepaneku kuuskümmend kolm juurde, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kas kõik on hääletanud? peame seda uuesti tegema härra Lenari raport, muudatus kuuskümmend kolm, hääletus on alanud jah, mingil põhjus, vaja seda uuesti teha, hääletus on lõppenud. kuuskümmend neli hääletus on alanud. lõppenud. neliteist hääletus on alanud. vastu võetud vastu võetud, kuusteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Äh, vastu võetud seitseteist. Äh, lõppenud. see on tagasi lükatud. kaheksateist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend kaheksa, hääletus on alanud. kuuskümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. üheksa, kompromiss üheksa, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud seitsekümmend neli, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud. kompromiss kümme A, hääletus on alanud. kümme A, hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss langeb, kümme B langeb ära kompromiss üksteist A. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. üksteist B-d pole vaja hääletada. kakskümmend seitse, muudatus kakskümmend seitse kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. üheksakümmend kolm, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud. üheksakümmend neli, hääletus on alanud. lõppenud tagasi lükatud üheksakümmend viis hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. üheksakümmend kuus hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. üheksakümmend seitse hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud üheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud üheksakümmend üheksa, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud sada, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud sada üks, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud, põhjenduspunkt kakskümmend üheksa, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, üks hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss üks, hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud, kompromiss kaks A, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, kolmkümmend kuus, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, kolmkümmend seitse, hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud, kompromiss kolm, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud kolm, kompromiss neli, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud nelikümmend kolm, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, nelikümmend neli, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, nelikümmend viis, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus, hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud. viis hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. nelikümmend seitse hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kaheksa hääletus on alanud. lõppenud tagasi lükatud, kuus hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, nelikümmend üheksa hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, viiskümmend hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud, seitse hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud kompromiss viis hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud viiskümmend neli hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud viiskümmend viis hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud viiskümmend kuus hääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud kompromiss kuus hääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud viiskümmend üheksa hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud, kümme hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud üksteist, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss seitse, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud kuuskümmend üks, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud kolmteist, alanud lõppenud, vastu võetud ja lõpp, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, üks vastu, neli erapooletut häält, palju õnne raportöörile. ja lähme nüüd kohe edasi järgmise äh, hääletuspunkti äh, juurde Schengeni aki sätete täielik kohaldamine Bulgaarias, Rumeenias. raportöör on Sergei Stanishev, kas soovid midagi öelda? ei. siis äh, lähme hääletuse juurde. seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üheksateist hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakskümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud muudatus kakskümmend kaks, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üheksa, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss kümme, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud. kompromiss üksteist, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, hääletus on alanud. lõppenud, tagasi lükatud kolmkümmend seitse, kolmkümmend üheksa, vabandust, ütleb esimees. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmteist, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, neliteist hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss viisteist, hääletus on alanud vastu võetud. volitused, kompromiss üks hääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud, põhjenduspunktid, kompromiss kaks hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss kolm hääletus on alanud lõppenud vastu võetud, kompromiss neli, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss viis, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss kuus, hääletus on alanud, lõppenud, vastu võetud kompromiss seitse, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaheksa. hääletus on alanud. ja lõppenud. samuti vastu võetud ja nimeline hääletus, lõpphääletus, hääletus on alanud. tubli poiss, Sergei ning äh, hästi äh, kokku lepitud hääletus kiiresti saime lõppenud kolmkümmend kuus poolt, neli vastu, üks erapooletud. palju õnne raportöörile! Right, speaking of uh, longer votes. So this is our fourth and final vote before we do the nii, äh, see on neljas pikk ja siis tuleb lühike viies, viimane hääletus. nii et direktiivi ettepanek meie poolt nüüd arvamustäienduseks sellele ja see puudutab e, Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teatajaid ja juurikomisjonis kahekümnendal novembril hääletatakse seda. nii ja mõned selle raporti osad on meie ainupädevuses e, nagu näiteks isikuandmete töötlemine libel on ka jagatud pädevus teistes küsimustes, mis puudutavad kriminaalküsimusi. meie raportöör on proua Ruiz, kas te soovite sõna? ei, sellisel juhul me saame kohe hääletama asuda ja ettehoiatus, kompromisse siin palju ei tule. nii et palun olge distsiplineeritud. muudatus kolmkümmend kolm, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada kuuskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada seitsekümmend viis hääletus algas. sada seitsekümmend viis hääletus lõppes. tagasi lükatud sada seitsekümmend kuus hääletus algas. lõppes. vastu võetud sada seitsekümmend seitse hääletus algas lõppes. jah, tagasi lükatud väga väikeste häältega. sada seitsekümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. sada kaheksakümmend, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üks hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, kompromiss kaks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud sada üheksakümmend üks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud sada üheksakümmend kaks, hääletus algas. lõppes vastu võetud, sada üheksakümmend kolm, hääletus algas. lõppes, vastu võetud, sada üheksakümmend neli, hääletus algas. lõppes, vastu võetud, kompromiss neli, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kakssada, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kakssada üks, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. kakssada kolm, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada kaheksa, hääletus algas lõppes, tagasi lükatud. kakssada üksteist ja kakssada kaksteist on ühesugused, hääletus algas. lõppes, vastu võetud. kakssada kolmteist, hääletus algas. lõppes, vastu võetud kakssada neliteist ja kakssada viisteist on ühesugused, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kakssada kuusteist, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kaks, kaks, kaheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada kakskümmend üheksa, hääletus algas lõppes, lükati tagasi. kompromiss seitse, hääletus algas. jah, me peame kakssada kolmekümmet hääletama. nii, tühistame kompromiss seitse ja hääletame kakssada kolmkümmend, vabandan. mitte kompromiss seitse, selle tühistame, kakssada kolmkümmend, kakssada kolmkümmend hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd kompromiss seitse. vabandan. kompromiss seitse. hääletus käib, hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada kolmkümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend neli, hääletus algas. üsna tasavägine, võtan tempot maha, vastu võetud, kakssada kolmkümmend viis, hääletus algas aga mitte väga palju aeglasemalt. hääletus lõppes, vastu võetud kakssada kolmkümmend kuus. hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kakssada kolmkümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud, kompromiss üheksa, hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud, kakssada nelikümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud kakssada nelikümmend kolm, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud kakssada nelikümmend neli, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaheksa hääletus algas. lõppes. vastu võetud kakssada nelikümmend üheksa ja viiskümmend on ühesugused. koos hääletame, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud kakssada viiskümmend üks, hääletus algas. lõppes vastu võetud, kakssada viiskümmend kaks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud, kakssada viiskümmend neli, hääletus algas. lõppes. vastu võetud, kakssada viiskümmend viis, hääletus algas. lõppes vastu võetud kakssada viiskümmend kuus hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss kümme, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kakssada kuuskümmend üks, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend neli, vabandust, kakssada kuuskümmend kolm. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakssada kuuskümmend neli, hääletus algas. lõppes vastu võetud kakssada kuuskümmend viis, hääletus algas lõppes. vastu võetud kakssada kuuskümmend kuus hääletus algas. lõppes. vastu võetud kakssada kuuskümmend seitse. ei, kakssada kuuskümmend kaheksa hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss üksteist hääletus algas. lõppes vastu võetud. kaks, seitse, üks. kakssada seitsekümmend üks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kakssada seitsekümmend kolm, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kakssada seitsekümmend kuus, hääletus algas. lõppes vastu võetud, kakssada seitsekümmend kaheksa, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kakssada seitsekümmend üheksa, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kompromiss kaksteist, hääletus algas. vabandust, kakssada kaheksakümmend, kakssada kaheksakümmend hääletus algas. hääletuspult teatis, kakssada kaheksakümmend hääletasime, hääletus lõppes. Tell me that. Um, and that's rejected. tagasi lükatud kolleegid, ärge olge vihased, aga tegin vea. kakssada kuuskümmend seitse jäi mul hääletamata. Oh, kakssada kuuskümmend seitse enne kompromissi üksteist tuli hääletada, nii et teeme nüüd siis kakssada kuuskümmend seitse, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd kompromiss kaksteist, hääletus algas. tõstame tempot, hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada kaheksakümmend viis, hääletus algas. kakssada kaheksakümmend viis, jah. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend seitse, hääletus algas. kakssada kaheksakümmend kuus kõigepealt, kakssada kaheksakümmend kuus hääletus algas. kakssada kaheksakümmend kuus. hääletus lõppes. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vabandust, unustasin hääletamast, kas kõik on hääletanud? ka mina, hääletus lõppes. vastu võetud. jah. aitäh, et koordinaator juhtis tähelepanu. kaks, kaheksa, seitse. kaks, kaheksa, seitse. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaheksa, kakskümmend kaks ühesugused hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmteist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada üheksakümmend üks, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kaks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss neliteist, hääletus algas. lõppes vastu võetud kompromiss viisteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmsada kaheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kolmsada üksteist, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. hääletus lõppes, tagasi lükatud. me peame nüüd kõik need üle, järgmised läbi hääletama äkki kontrolliks üle kolm, üks, üks, kas me tohime, sest vastasel korral meil tuleb kõik järgmised läbi hääletada. meil on veel miljoneid hääletust vaja teha. mina olen juba väsinud. kolm, üks, kaks kolm, üks, kaks, hääletus algas. põhimõtted on olulised. hääletus lõppes, vastu võetud kolm, üks, kolm, hääletame. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolm, üks, neli, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud, kolm, üks, viis hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, kolm, üks, kuus hääletus algas. lõppes. tõenäoliselt tagasi lükatud. kolm, üks, seitse hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolm, üks, kaheksa, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, kolm, üks, üheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud, kolm, kaks, null, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend üks, hääletus algas. lõppes vastu võetud. kolmsada kakskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolm, neli, üks on järgmine. terve lehekülg jääb vahele, kolm, neli, üks kõik kolm, neli, üks, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss kuusteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolm, neli, kuus, hääletus algas. lõppes vastu võetud, kolm, neli, seitse, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss seitseteist, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kolm, viis, null, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kolm, viis, kolm hääletus algas, lõppes. vastu võetud, kolm, viis, viis hääletus algas. kolm, viis, viis hääletus lõppes. tagasi lükatud, kolm, viis, kuus hääletus algas lõppes tagasi lükatud. kolm, viis, seitse, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist, hääletus algas. kompromiss kaheksateist kompromiss kaheksateist. hääletus lõppes. vastu võetud. kolm, kuus, üks hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolm, kuus, kaks hääletus algas. kes ütles ei? hääletus lõppes. kolm, kuus, kaks. kolm, kuus, kaks. hääletus lõppes hääletus lõppes, vastu võetud. kolm, kuus, neli, hääletus algas lõppes. tagasi lükatud kolm, kuus, viis, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakskümmend üheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kolm, kuus, kuus, hääletus algas lõppes. vastu võetud kolm, kuus, seitse, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kolm, kuus, kaheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kolm, kuus, üheksa, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud. kompromiss üheksateist, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend üks. hääletus algas lõppes, vastu võetud. kolm, kaheksa, null, hääletus algas. lõppes. lõppes, tagasi lükatud kolmsada, kompromiss kakskümmend kaks. kompromiss kakskümmend kaks, hääletus algas. lõppes vastu võetud. kolm, kaheksa, kolm, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kolm, kaheksa, neli, hääletus algas. lõppes vastu võetud kolm kaheksa viis, hääletus algas lõppes. tagasi lükatud kahe, kolm kaheksa kuus hääletus algas, lõppes. lõppes, vastu võetud. kolm kaheksa seitse hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. me ei hääletanud kolm, kaheksa, ühte. kolm, kaheksa, üks jäi hääletamata. hääletame nüüd selle kiiresti läbi, vabandan. kolm, kaheksa, üks, kolm, kaheksa, üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud ja nüüd jälle kolm, kaheksa, kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd tulevad volitused kolmkümmend neli, hääletus algas, lõppes. vastu võetud kolmkümmend viis, hääletus algas, lõppes lõppes. vastu võetud kolmkümmend kuus, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kolmkümmend seitse, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kolmkümmend kaheksa, hääletus algas. lõppes vastu võetud, kompromiss kakskümmend kolm, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. nelikümmend neli, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud nelikümmend viis, hääletus algas lõppes, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend neli, hääletus algas. lõppes, vastu võetud, viiskümmend kaks, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud viiskümmend kolm hääletus algas. lõppes. vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis hääletus algas. lõppes. vastu võetud, viiskümmend seitse hääletus algas. lõppes tagasi lükatud viiskümmend kaheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend kuus, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kuuskümmend kaks, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud, kuuskümmend kolm, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. kuuskümmend neli, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud, kuuskümmend kuus, hääletus algas vabandust, hoopis kuuskümmend viis kuuskümmend viis. hääletus lõppes. nüüd hääletus lõppes. vastu võetud kuuskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kuuskümmend kaheksa, hääletus algas. lõppes seitsekümmend lükati tagasi. seitsekümmend, mul oli õigus, seitsekümmend. mul oli õigus, seitsekümmend. seitsekümmend, hääletus algas kuuskümmend üheksa. hääletus algas, mul ei olnud õigus hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja nüüd seitsekümmend. hoopis viis, muudatusettepanek viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud seitsekümmend. minu lemmik, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. seitsekümmend üks, seitsekümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss kakskümmend seitse, hääletus algas. lõppes. vastu võetud põhjenduspunktid, muudatusettepanek kuus, hääletus algas. lõppes. vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud, kompromiss kakskümmend üheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud, kompromiss kolmkümmend, hääletus algas lõppes. vastu võetud kompromiss kolmkümmend üks, hääletus algas, lõppes. vastu võetud kaheksakümmend kolm, hääletus algas, lõppes. vastu võetud kaheksakümmend neli, hääletus algas, lõppes tagasi lükatud kaheksakümmend viis, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kaheksakümmend kuus, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. üheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kaheksakümmend kaheksa, hääletus algas lõppes. tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. üheksakümmend üks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. üheksakümmend kolm, hääletus algas lõppes. tagasi lükatud. üheksakümmend seitse, hääletus algas, ei. vabandust. nüüd tulevad need järgmised võtta, üheksakümmend neli, hääletus algas. hääletus algas. tagasi lükatud üheksakümmend viis, hääletus algas lõppes. vastu võetud üheksakümmend kuus, hääletus algas. lõppes. ahaa, üheksakümne kuuenda tühistame, me ei pidanud seda hääletama, aga üheksakümmend seitse hääletame, hääletus algas hääletus lõppes. üheksakümmend seitse. vastu võetud üheksakümmend kaheksa. lõpp, hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaks. hääletus algas, lõppes. vastu võetud üheksakümmend üheksa hääletus algas lõppes. vastu võetud. sada kaks, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. sada kolm, hääletus algas. lõppes vastu võetud sada neli, hääletus algas lõppes. vastu võetud, sada kuus hääletus algas, lõppes. tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend kolm, hääletus algas, lõppes. vastu võetud kompromiss kolmkümmend neli, hääletus algas, lõppes vastu võetud. sada kolmteist hääletus algas, lõppes. vastu võetud sada neliteist hääletus algas, lõppes. tagasi lükatud sada viisteist hääletus algas, lõppes tagasi lükatud. kolmteist kolmteist, hääletus algas. lõppes. vastu võetud sada kuusteist, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kompromiss kolmkümmend viis, hääletus algas. lõppes vastu võetud, sada kakskümmend hääletus algas. lõppes. vastu võetud sada kakskümmend üks, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud sada kakskümmend kaks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud sada kakskümmend kolm, hääletus algas lõppes. tagasi lükatud sada kakskümmend neli, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. sada kakskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud taustamuusika. sada kaks viis oli see. sada kaks viis tuleb uuesti teha, sada kakskümmend viis algas hääletus. hääletus lõppes vastu võetud, sada kakskümmend kuus, hääletus algas. hääletus algas, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa, hääletus algas, lõppes, tagasi lükatud, sada kakskümmend üheksa, hääletus algas, lõppes vastu võetud, sada kolmkümmend, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks, hääletus algas, lõppes. vastu võetud, sada kolmkümmend kaks, hääletus algas, lõppes tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm, hääletus algas. lõppes. vastu võetud sada kolmkümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis, hääletus algas lõppes vastu võetud. sada kolmkümmend kuus, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse, hääletus algas. lõppes. vastu võetud sada kolmkümmend kaheksa, hääletus algas. lõppes vastu võetud sada kolmkümmend üheksa, hääletus algas, lõppes. vastu võetud sada nelikümmend, hääletus algas, lõppes. vastu võetud sada nelikümmend üks, hääletus algas, lõppes. vastu võetud sada nelikümmend kaks, hääletus algas, lõppes tagasi lükatud sada nelikümmend kolm, hääletus algas. lõppes. vastu võetud sada nelikümmend neli, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud sada nelikümmend viis, hääletus algas. lõppes vastu võetud. sada nelikümmend seitse, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud sada nelikümmend kaheksa, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud sada nelikümmend üheksa, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud sada viiskümmend, hääletus algas lõppes. tagasi lükatud sada viiskümmend kaks, ei sada viiskümmend üks hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud sada viiskümmend kaks hääletus algas. vabandust, selle me võtsime vastu. sada viiskümmend kaks. hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud sada viiskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli, hääletus algas. lõppes, tagasi lükatud. sada viiskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud sada viiskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud ja nüüd läheme lõpphääletuse juurde, nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes kakskümmend kuus poolt, kaheksa vastu, vastu võetud õnnitlused raportöörile. Um, kolleegid, üks kiire hääletus on veel teha. Teie ees on hääletusnimekiri, jutt on kolmest kandidaadist Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskuse osas. ma võtan selle asja teile kokku põhimõtteliselt. võtame kandidaadid, palun kolleegid, pange tähele, ütleb härra esimees, siis võime kõik ära minna. ma nimetan kandidaate nende järjekorras, aga tarvis on leida kaks kandidaati. ehk siis see, kes hääletuse kaotab, muutub nii-öelda asendusliikmeks. kui ma ütlen kandidaadi nime, siis vajutage rohelist nuppu, kui te tahate seda kandidaati näha, aga kui, aga midagi muud ärge tehke, ärge punast või midagi muud vajutage neid hääli ei loeta, ehk siis oodake oma meelispärane kandidaat ära. ehk siis hääletage ainult jaatavalt selle kandidaadi poolt, keda te soovite. ja loetakse ainult poolthääli. see on minu lühikokkuvõte väga pikast selgitusest. ja siis äh, lähtutakse ex aequo äh, järjestusest. But they can vote for as Yeah. Yeah, but you, but you can vote. Oh, and it's a secret vote. Äh, tegemist on salajase hääletusega, vabandust, ütleb härra esimees. Äh, tegemist on jah, salajase hääletusega, aga hääletage positiivselt, kui ma ütlen teile meelepärase nime. So it's not very secret, no. ehk siis tegelikult see ei ole nagu väga salajane. no selge, alustame Wolfgang Götz. Götz, Götz, sorry. But you could be doing abstention if you want, so that Te võite muidugi äh, jah, jääda erapooletuks, äh, aga see selge. järgmiseks Meeni Malliori. Ah, jah, vabandust, enne tuleb vist hääletus lõpetada, kas ma pean äh, arvud kohe välja ütlema? ehk siis see kandidaat sai kakskümmend seitse häält, poolt loeme ainult poolthääli. järgmiseks Meni Malliori. kui te tahate tema poolt hääletada, siis palun hääletage. okei okay,, we are now on Malliori so.... Malliori, kui te tahate tema poolt hääletada, siis palun hääletage kui te ei taha, ärge tehke midagi. Listen, can I just check? kas ma tohin midagi kontrollida, ütleb härra esimees, kas see äh, olukord ei olnud esimese kandidaadi puhul täiesti selge? Äh, tegemist on kandidaatidega ameti tarbeks, ma ei taha midagi, palun, palun vaikust, ütleb härra esimees, ma ei taha äh, et näiteks väsimuse või millegi muu tõttu tuleks vale tulemus. palun alustame uuesti, see ei ole ju suur asi. kui ma mainin kellegi nime, palun kuulake, kui ma mainin nime, kui te tahate hääletada selle kandidaadi poolt ja te tahate teha seda salaja, siis vajutage erapooletuse nuppu, see tähendab, et see läheb äh, salaja kirja rohelisega väljendate te seda, et te toetate kandidaati ja kui te tahate tõesti salaja hääletada, siis vajutage erapooletuse nuppu. et sellest siis tuleneb see vajalik sala, saladus, kui vaja. ja lõppastmes loetakse poolthääled kokku, teisi hääli ei loeta. aga pärast igat hääletust ütlen välja, mitu poolthäält anti. uuesti, Wolfgang Götz hääletus on alanud, Wolfgang Köts. okei okay,, the vote is open on. hääletus on nüüd lõppenud härra Kötsi asjus. ja sel korral eh, üheksateist poolthäält ning oli seitse vastuhäält, kaheksa erapooletult, aga kirja lähevad siis üheksateist. järgmiseks Meni Malli Oori hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud Menimaliori osas. Menimaliori on saanud kolmkümmend poolthäält. ja kolm inimest vajutas ka punast, no selge. järgmiseks kandidaat Sabranski, hääletus on alanud hääletus on lõppenud Sabranski osas, kaheksateist poolthäält. ehk siis kandidaadid Götz ja Maliori saavad täisliikme staatuse ja Sabranski on asendusliige. ja nüüd on tarvis, palun ärge veel minge, kolleegid, istuge ma ei tea küll, miks, ütleb härra esimees, aga tarvis on veel lõpphääletust. see on protseduuriline. tarvis on lõpphääletust absoluutse häälteenamuse saavutamiseks. kuidas see välja näeb? Eh, vajutage ükskõik eh, kuidas elektrooniliselt, mis lihtsalt kinnitaks teie kohalolu sest tarvis on äh, nimekirjale absoluutset häälteenamust toetusena. kas see on äh, tehtud? jah, absoluutne häälteenamus olemas, võite minna, ütleb härra esimees. hääletus on lõppenud, tänan teile kannatlikkuse eest, aitäh, kolleegid, tõesti läks pikalt, vabandust. Jesus Christ. <laughs>